head kolleegid, palun alustame koosolekuga. erakorralise koosolekuga. kõigepealt alustame päevakorra vastuvõtmisest. ja päevakord on vastu võetud, aitäh teile. ühtlasi pean paluma teilt heakskiitu eelnevate koosolekute protokollide kinnitamiseks novembrist käesoleval aasta protokollid. Need protokollid on nüüd kinnitatud. ja nüüd läheme päevakorrapunktide number neli ja viis juurde. tõepoolest, vaatame kahte raportit võttes arvesse nende omavahelisi seoseid, tegemist on äh, osaga suurest panganduspaketist, aga täna otsustasime lõpuks selle, et äh, räägime kolmest või isegi neljast raportist, mida kolleegid Hökmark ja Simon on ette valmistanud. tänaksin mõlemat raportit tehtud pingutuste eest ja arvan, et tekst on parlamendi poolelt alustuseks väga hea. loomulikult on see ainult alus aruteludeks. loodan, et saame minna edasi piisava hoolega, aga ka piisava tempoga selleks, et töörütm oleks sobiv, selleks, et et ähm, meie seisukoht ei tuleks liiga hilja ja et meil oleks ka piisavalt aega aruteludeks nõukoguga. nagu te teate, ka nõukogu tegutseb nende nii-öelda alapakettide kallal päris kõvasti, aga alustame siis ähm, reedest ja teistest teemadest äh,. palun, Gunnar, sul on sõna Thank you very much. aitäh. ja aitäh kõigile, kes on senimaani mängus kaasa löönud. tahaksin öelda kahte asja, mis on tõesti olulisemad kui äh, kõik teised teemad, mis on olnud minule ka selle raporti ettevalmistamisel kõige olulisem. esiteks tarvis on stabiilseid, aga samaaegselt dünaamilisi panku. ehk siis me peame tagama stabiilsuse, aga me peame tegema seda nõnda, et ähm, me samaaegselt toetame investeeringuid Euroopas. vastasel juhul äh, tekitame me nii-öelda teistmoodi äh, finants ebastabiilsust, kuivõrd ei investeerita ja majanduselu ei arene, ehk siis nende kahe asja vahel tuleb leida tasakaal. teiseks, varasema raportöörina BRD teemal ütleksin, et ähm, tuleb kaitsta direktiivi kahte olulist mõõdet, esiteks, kui pangad lähevad kas pankrotti või jätavad kohustused täitmata, siis peavad kõik teadma, kuidas sellises olukorras käituda ja maksumaksjad ei pea hakkama eh, midagi kinni maksma, kui see ei tulene just väga erakorralistest asjaoludest. ehk siis nii-öelda kapitalismile tuleb uuesti hoog sisse anda seoses pankadega. ma näen ka, et eh, härra juhataja noogutab rõõmsalt selle peale, et eh, kapitalismi toetatakse, no selge, kindlasti peab sellest teemast veel rääkima, aga teiseks tuleb kaitsta seda turudistsipliini, mis PR-ist, PR-dest tuleb. ehk siis ähm, mitte ainult ähm, need vahendid, mis meil eksisteerivad, ei aita panka vee peal hoida, aga tuleb ka teha nõnda, et kui keegi investeerib panka, siis ta ühtlasi võtab sellega teatud riski ning see on BRRD puhul eks üks olulisemaid asju pikemas perspektiivis ning meie finantssektor ja meie majandus alles õpivad äh, seda asjaolu tundma. aega võib veel minna, jah, loomulikult, kui vaadata viimaste aastate keerukaid asjaolusid seoses pankadega, siis äh, peab ütlema, et iga probleemne pank peab selle probleemiga rinda pistma, seda peavad tegema ka pädevad asutused. ehk siis minu jaoks on olnud oluline ka see, et me äh, TLAC-i äh, kontseptsiooni võtame kasutusele ja see ei ole ainult nii-öelda bail-in'i jaoks, vaid oluline on, et kõik teaksid, et kõik rahalised kohustused panga puhul võivad alluda bail-inile, kui see ei ole just eraldi mingi erandiga ette nähtud. ehk siis tuleb väga selgelt kommunikeerida seda turgudele. ja just sellel põhjusel olen ma tahtnud TELAC-i sellel puhul äh, siia tuua, säilitades dünaamikat ja stabiilsust me tahame tagada, et hea kapitalimääraga institutsioonid ei satuks halba olukorda selleks, et MRL kohustusi täita, ehk siis kui nende omakapital on kõrge, siis seda tuleb ka arvesse võtta. see ei pea olema omaette probleem panga jaoks, selleks et ta siis peaks eh, veelgi enam midagi selle jaoks tegema, sest see annaks vale stiimuli panga jaoks. arvan, et meie seisukohast oleks kõige parem toetada stabiilsust, me tahame, et pankadel oleks kõrgem äh, omakapitali määr kui see, mida on ette nähtud. ja teiseks, nii-öelda grandfathering äh, säte artikkel seitsekümmend kaks B CRR-ist, tehniline äh, seos, mille tõttu tuleb seda saavutada aga eesmärk on ka tagada, et sellega kaetud kohustused ei oleks suuremad kui teleki nõue. ehk siis MRL eh, jah, peab olema selle määra pädev asutus, aga TLAC-i tase eh, ei pea olema kõrgem kui see, mis reeglitega ette nähtud ühtlasi väiksemad institutsioonid, mis ei kujuta endast süsteemset ohtu, ei pea omama konkreetset MRL-i, et see on nüüd põhjustanud palju arutelusid, komisjon on välja pakkunud kõigepealt viis päeva moratooriumi, siis on, nüüd on räägitud kahest tööpäevast, ja kuna see arutelu on tõesti tükk aega kestnud, siis räägiksin, miks seda üldse tehtud on, esiteks kui institutsioonile kehtestada moratoorium, siis see on väga selge sõnum turgude jaoks, et eksisteerib mingi probleem seoses selle pangaga ja kui see moratoorium on nii-öelda paigas kauem, siis seda rohkem probleeme tekitab see usaldatavuse kontekstis. ja kui seda väga lihtsasti öelda, siis kui pädevad asutused ei suuda kahe päevaga välja selgitada, milles probleem on, siis turud ütlevad, et järelikult on mingi probleem ja reaalsuses tähendab see selle panga lõppu. ma kuulsin ka argumenti, et läheb rohkem aega kui kaks päeva, jah, ma saan aru sellest argumentatsioonist, aga mida me teinud oleme, me oleme BRD ette näinud, mis kujutab endast selget lahendust sellele, kuidas mingi panga puhul lahendus leida, teiseks me oleme võtnud vastu õigusakti, mis puudutas hierarhiat, kus siis nähakse ka ette kiirmenetlus probleemidesse sattunud pankade puhul nüüd VRT e puhul on ette nähtud ähm, see selline lahendusskeem ja nüüd me näeme TLAC-iga omakorda ette äh, lahenduse, ehk siis kõik need tegurid kumulatiivselt ei muuda ju raskemaks äh, seda, äh, kuidas hinnata pankade raskusi, vastupidi, need annavad pädevatele asutustele väga selged vahendid selleks, et seda teha. loomulikult ma olen avatud aruteludele, ega see ei ole kuidagi teaduslikult põhjendatud, et kahe päevaga äh, Äh, on võimalik seda teha, aga me peame siin olema ettevaatlikud moratooriumi pikendamise kontekstis, sest mida pikem aeg, seda, jah, seda tõenäolisem on küll, et operatsioon õnnestub, aga patsient ei ela seda üle. ehk siis me peame selgelt välja ütlema, et peab olema selline kiire menetlus alati, kui pädev asutus äh, tegeleb pangaga, mis on sattunud probleemidesse härra esimees, minu ettepanek tähendab seda, et me toome välja teleki võimaluse, me ei ohusta BRRD saavutusi ja me suudame siin pakkuda stabiilsust, aga ka dünaamilisust majanduses ja finantssektoris ning ühtlasi eh, tagame ka selle, et on olemas selge plaan iga pädeva asutuse jaoks ning seda tehakse ka juba selle kiirmenetluse kontekstis, mis on hierarhiast välja tulnud, ehk siis näete juba kahes osas äh, panganduspanketis on selline lahendus ette nähtud. ootan huviga kolleegide seisukohti, räägin läbi variraportööride ja kõigi teiste huvitatud isikutega ning ootan ja loodan, et saame tugeva õigusakti seoses nende kahe seadusandliku ettepanekuga, aitäh! ja kui ka tohin siis ootan koostööd härra Siimoniga. tõepoolest, ka tema ootab koostööd teiega. suur tänu selle hea esitluse eest. ja nüüd läheb sõna variraportööridele Silva Pere, Pereira esimesena. suur tänu, ma vabandan, et ma hilinesin, ma olin teisel koosolekul ma tahaksin öelda, et, et loomulikult me teame, miks me siia tänavale on kokku tulnud. meid on täna siia kokku tulnud pankade finantsseisundi taastamise kriisilahenduse direktiivi läbivaatamine ja äh, ühise kriisi lahendamismekanismi läbivaatamine, see on Euroopa pangandussüsteemi jaoks olulised teemad minu hinnang on, et üldiselt BRD raamistik on veel tugev peamine eesmärk selle ülevaatamise puhul on kaasata rahvusvahelised normid rekapitaliseerimise ja kahjumi katmisvõime osas eh, TLAC ja MREL-i abil. Eh, ettepanekus käsitletakse mõningaid praktilisi probleeme praeguse BRD raamistiku puhul, nimelt artikkel viiskümmend viis kohaldamine Äh, äh, äh, nõudeõiguse tõlgendamisel lepinguliste sätete osas. lugege kõigepealt tervitada komisjoni pangandusreformi paketi tervikuna, ettepanekuid BRD ja CRM-i osas, kapitalinõuete määruse osas. me oleme üldiselt rahul komisjoni lähenemisega, kuid siis, siis tuleks sisse viia mõningad olulised parendused ja ma tahaksin tänada raportööri härra Hokmärki selle raporti eelnõu eest, mis on heaks aluseks meie ühisele tööle. kuna tegemist on esimese mõttevahetusega, siis minu poolt mõningad äh, eelmärgised. ma tahaksin keskenduda ja tõsta esile kaks küsimust, mis on olulised selles ülevaatamise asjas kõigepealt äh, omavahendite kõlblike kohustuste miinimumnõude kalibreerimine ja ülemineku sätted MREL-i puhul. MREL-i kalibreerimine peab toimuma väga ettevaatlikult selleks, et pankade kriisilahendusvõime suureneks ja et tugevdataks finantsstabiilsust, kuid samuti ka seda, et pangad on jätkuvalt võimelised rahastama majandust sellel eesmärgil on oluline, et MREL-i ei kalibreerita üleliigselt ja et krediidiasutustest ei nõutaks äh, sellist morelli, mis on proportsionaalne kriisilahendus vajadustele. Äh, äh, MRL-i kalibreeri puhul siis ma märkisin, et EBRD aruanne selles, et need, mis on korporatiivpangad või teised krediidiasutused, kellel on piiratud vahendeid finantsturgudel, ilmselt satuvad raskustesse MREL nõuete täitmisel. ja me peaksime suhtuma sellesse täie tõsidusega. ja sellega tuleks arvestada, kui me MREL-i hakkame kalibreerima üleminekuperiood MREL-i nõuete täitmisel meil peaks olema selline, nii nagu Euroopa Keskpank on soovitanud, on oluline, et MREL-i kasutuselevõtt toimuks sujuvalt ja progressiivselt, sest turgudel oleks väga raske kahju, suuri kahjumeid katta lühikese ajaga ja selles kontekstis oleks kasulik, kui meil oleks harmoneeritud Äh, üleminekuperioodid äh, MRL-i nõuete täitmiseks ja samuti, et kriisilahendusasutused äh, esitaksid pikema perioodi mõnimate suuremate krediidiasutuste puhul. komisjoni ettepanek kahe uue moratooriumi vahendi suhtes, mida härra Hokmar märkis, viiepäevane niimoodi preventiivne moratoorium, nagu me teame, see tõstatas pankade ja investorite seas muret, leides, et sellise preventiivse moratooriumi kasutusele võtmine võib vastu tegutseda eesmärgile, kuna see õõnestab usaldust, võib viia selleni, et pangad lahkuvad äh, ja, või pangad müüakse maha ma nägin, et, et raportöör on piiranud kahe moratooriumi vahendeid kahele tööpäevale mõlema puhul. see võib tunduda mõistlik ja ma usun, et me peame tulema nende küsimuste juurde tulevikus põhjalikumalt. ja nüüd teised olulised küsimused selle direktiivi ülevaatamise pool Murelli äh, kõlblikkuse osas äh, me ei tohiks minna kaugemale, kui TLAK-i tingimuste loetelu näeb ette. see on oluline ja mu seisukoht langeb kokku raportööri seisuga, ma nõustun raportööriga ka selle grandfathering äh, küsimuses varasemalt kehtinud nõude ajutise kohaldamise osas. me peaksime võime, võimaldama äh, seda eksi, olemasoleva võlakohustuse suhtes äh, allutamine peab olema Äh, nõue ainult ülemaailmselt äh, oluliste äh, krediidiinstitutsioonide suhtes ja riigivõlg on oluline, kui võlausaldajad ei võta riski ja on vajalik nende riskidega tegeleda tulevikus me peaksime rääkima kambrelli rikkumisest, suunistest, nende miinimumnõuete täitmisel, need on tuleviku teemad ja ma ei lasku nendesse praegu detailselt. ma samuti leian, et BRD peaks äh, vabastama äh, nõudeõiguse teisendamisest hoiused, vastasel juhul see võimaldab ära kasutada maksumaksjate raha, mida praegu soovitakse vältida selle paketi läbivaatamine äh, kindlasti äh, toob kaasa mitmeid debatte ja erinevaid arvamusi, kuid me ei tohiks unustada, et meie soov on saavutada kriisilahendus, mis oleks tõhus äh, oma tulemuste poolest, mis kaitseks meie avalikku raha ja pankade stabiilsus. ma jään ootama koostööd raportööriga järgmiste kuude jooksul. suur tänu! For... ja nüüd ECR fraktsiooni härra Kamali asemel härra Fox. tänan äh,, härra Kamal saadab oma vabandused, kuna ta ei saa täna õhtul kohal tulla. ta soovib tänada raportööri selle raporti eelnõu eest ja ta igati toetab seda ja minu fraktsioon Äh, toetab muudatusettepanekuid äh, MRL-i kõlblikkuse kriteeriumite osas, mis äh, näevad ette selle grandfathering'i juba emiteeritud varade suhte. ja kõik MRL-id, mis on enne seda tähtaja emiteeritud, peaksid sellele kuuluma. ECR on mures kriisilahenduseelse ja kriisilahendusaegse moratooriumi osas kuigi ta mõistab kavatsust selle moratooriumieelse moratooriumiga ja äh, rõhuasetus nädala lõpu lahendustele, selle pikendamine kahe tööpäeva äh, asemel äh, kuuele päevale toob kaasa tõsiseid kavatsemata mõjusid turgudele, finantsstabiilsusele ja turu usaldusele. Nendes muudatustes ei ole mõjuhinnangut läbi viidud ja mitmed eh, sidusrühmad on rõhutanud, et see mõjutab nende investeeringute taset Euroopa Liidus, kuna sellega kaasnevad eh, ohud, et neil pärast mõistlikku ajaperioodi ei ole võimalik oma investeeringuid välja võtta. miks nad peaksid investeerima Euroopa Liidus, kui neil saaks ära, kui nad saaksid kasutada kahepäevast moratooriumi teistel turgudel? ja ma soovitaksin siiski kasutada rahvusvaheliselt tunnustatud kahte päeva ja anda liikmesriikide võimaluse seda pikendada, kui see on hädavajalik erakorralistel asjaoludel. kuigi ma mõistan raportööri pealt välja pakutud äh, äh, teise samba MRL-i äh, allutatud kohustusi ja lävendeid, ma siiski kutsun üles ka kolleegi mõtlema seda, et selle lävendi tõhus rakendamine tähendab seda, et riiklikel ametiasutustel ei jää manööverdamisvõimi. selleks, et kohandada seda äh, iga äh, asutuse strateegiale Äh, ma annaksin suurema paindlikkuse kriisilahendusasutustele, mis oleks kooskõlas proportsionaalsusega. ma igati toetan seda proportsionaalset lähenemist, mis on läbi paketis, nii et väiksemaid panku ei koormata üle samasuguste nõuetega võrreldes keerulisemate äh, pangandusasutustega äh, Äh, regulaatorid on väga palju andnud tagasisidet olemasolevate äh, määruste kohta ähm, ja viidanud sellele, et väikestel pankadel on äh, liiga suurt koormust, ebaproportsionaalset koormust pandud ja minu fraktsioon äh, suhtub skeptiliselt MRL-i äh, suuniste kohta, see meie ettepanek on see kustutada äh,, arvates seda, et ka EKP on seda soovitanud sest see ei suurenda õiguslikku kindlust ja tekitab suurt segadust ja ma usun nendesse kolleegide seisukohtadesse, tänan. Um... suur tänu ja Alde nimel kolleeg äh, Korje, palun. austatud ähm, kolleegid, ma räägin siin härra Kornier nimel, ma soovin tänada härra Hökmarki väga hea raporti projekti eest, sellepärast et siin on äh, sisse viidud äh, palju äh, muudatusi. asutus, mis otsustab MRL-ide paikapaneku üle, sellega seotud sätted on meie arvates nüüd hästi sõnastatud, pangad töötavad üleilmastunud maailmas ja Euroopa Keskpank on siin äh, korduvalt äh, juhtinud tähelepanu üle kalibreerimise ohule ja finantsstabiilsuse ohustamisele liiga kõrgete MRL-ide kaudu. üks märkus äh, minu poolt. miks me tahame Euroopa Liidus panna paika uued MRL-id? pangandusliit peaks olema tegutsev valdkonnas, kus äh, kehtivad samad reeglid, äh, üks äh, asutus paneb paika need reeglid ja kontrollib neid reegleid pangandusliidu raames. mul on ka kahtlusi seid seoses Safe Harboriga see puudutab äh, võlakirju, see kõik ähm, tuleb äh, sõnastada selliseks, et ei tekiks mingisugust äh, nii-öelda pantvangistamist ähm, vastuvõtvate riikide ja kolmandate riikide vahel. mis puudutab moratooriumi, siis raportöör on teinud äh, mitmeid soovitavaid muudatusettepanekuid, aga olukorra analüüsiga seoses on mul endiselt äh, mõningaid küsimärke, komisjoni analüüs oleks siin teretulnud. suur tänu ja nüüd äh, roheliste nimel palun, kuue nimel ja palun kolleeg Šidervam. suur tänu esimees ja suur tänu äh, roheliste kolleegidele, kes olid tähelepanelikud. ma soovin äh, tänada raportööri. juhin tähelepanu ühele poliitilisele muudatusi, mida siin sisse viidi, mis puudutab nüüd kapitali, kapitalismi reevi-, revitaliseerimist, siis äh, vasakpoolsena ma ei saa nüüd päris hästi öelda, et ma sellega päris nõus olen, aga meie peame siin kojas äh, rahva esindajana tõesti äh, kokkuleppele siiski jõudma panganduspaketis kõikides nendes väikestes tehnilistes küsimustes ja mind äh, üllatas positiivselt see, et mõnes põhimõttes on meil ühised lähenemised see on äh, seotud ilmselt äh, finantskriisiga, mis puhkes paar aastat tagasi ja viimastel nädalatel äh, on ECONi koosolekutel toimunud mitmeid edasiminekuid. meil oli näiteks kohtumine Eurogrupi esimehe Dijsselbloemiga ja mulle tundus, et ta veel võitis nagu nii-öelda ametiaega endale juurde. kui ma temast õigesti aru sain, siis ta ütles, et äh, Kreeka päästepaketis äh, tehti ka vigu, ta oli suhteliselt üheselt mõistetav oma sõnavõtus. ma ei taha nüüd siin midagi konstrueerima hakata, aga kui ma õigesti sain, siis viga, äh, aru sain, siis viga oli ka selles, et leidis aset selline ääretult suur äh, bail-out ja on väga hea, et meie siin panustame bail-in'ile ehk teisendamisele ja et me ei pane maksumaksjaid lõpuks kandma kõiki kulusid. ja härra Hökmark, ma arvan, et me peaksime siin tõesti alustama poliitiliste aruteludega ma ei ole arvamusel, et raport äh, praegusel kujul vastab juba nendele poliitilistele nõudmistele. näiteks äh, mul on kahtlusi seoses sellega, kas välja pakutud vahendid äh, TELAK ja MRL tõesti toimivad selliselt, nagu teie seda ette näete. vasakpoolsete vaatenurgast tähendaks see omakapitali nõuete tugevdamist, omavahendit suhete tugevdamist ja see tähendaks seda, et järjest rohkem äh, toetatakse neid äh, panku, mis on äh, globaalselt süsteemselt olulised. ühesõnaga, me peame loomulikult olema ühelt poolt poliitiliselt äh, kriitilised, aga teisalt äh, peame olema ka valmis äh, esitama omalt poolt muudatusettepanekuid, ähm, mis aitavad seda kõike administratiivselt ja tehniliselt paremaks muuta. me esitame omalt poolt muudatusettepanekuid, mis on eelkõige suunatud õiguskindluse tõstmisele. me soovime, et peaks olema võimalik teisendamine, ilma et hiljem tuleks meeletud nõuded võla usaldajatelt ja mis puudutab nüüd kalibreerimist, seda juba mainiti siin mitmeid kordi, meie oleme selle poolt, et meil oleks BRD artiklist seitsekümmend viis lähtuvalt paika pandud lähenemine, millised võlausaldajad äh, saavad oma nõuded äh, esimestena täidetud ja me suhtume sellest lähtuvalt skeptiliselt muudatusettepanekusse kaksteist. Te mm, pakkusite siin äh, välja ähm, ka asutuste pädevuste piiramist ja me oleme arvamusel, et äh, kriisilahendus äh, asutusel peaks olema ka vastavad äh, pädevused lahendamiseks. ja veel üks punkt, mida siin on mainitud, mille osas ma ei taha mitte vaiki olla, puudutab MRL suuniseid minu arvates äh, on seal tegemist äh, tõesti ainult äh, suunistega ja me ei peaks ette nägema rikkumiste korral sanktsioneerimist ja veel üks punkt, milles meil on eriarvamus, see on precautionary capitalization. praegusel hetkel on säte sõnastatud selliselt, et see toob endaga kaasa opt-out'i teisendamisest ja siis nii-öelda äh, lõa otsa sattuvad äh, pangad äh, panevad vastutama maksumaksjad, aga see on see, mida me tegelikult soovime vältida. ja viimane kriitika, mida me tahame väljendada, puudutab artiklit viiskümmend viis, äh, kes kaks, seal nõutakse lepingulise teisendamisklausleid, samas kui lõikes kaks äh, tuuakse välja erandid ja me oleme arvamusel, et need äh, erandid äh, võiksid kehtida ka nende pankade kohta, mis ei ole globaalselt süsteemselt olulised, viitan siin härra Schäublere, härra Teisselblomile ja teistele Euroopa äh, nii-öelda ohjeshoidjatele, nad on rääkinud riski vähendamise meetmetest panganduskriisi raames ja nüüd, äh, kui teha kokkuvõte, siis meie vasakpoolsetena seda just nimelt ei soovi. me soovime oma muudatusettepanekutega saavutada seda, et ühelt poolt meil oleks äh, maksumaksjate turvalisus, kaitse, riigi ähm, ehk avaliku sekt-, erasektori rahade kaitse, et meil oleks tagatud erasektori, finantssektori konkurentsivõime ja sellest lähtuvalt me vaatame ka seda raporti projekti, meil tuleb keskenduda maksumaksja kaitsmisele ja mis puudutab nüüd äh, siduvat äh, oma kapitalikvoodi tõstmist, siis selle poolt me kindlasti oleme, nagu alguses öeldud, aitäh. Uh, aitäh roheliste nimel Ernest Utason. aitäh, härra esimees, ja aitäh ka raportöörile ettepanekute eest, ootame koostööd variraportööride koosolekul, rohelised tervitavad ähm, TELAK-i kasutamist ning ka seda, et raportöör puudutab siin teatud teemasid, me oleme nõus näiteks proportsionaalsusega, meie fraktsiooni eesmärk on tagada tasakaal riskide maandamise ja riskide jagamise vahel ja seega me jätkame tööd selleks, et riske Euroopa pangandussüsteemis tõhusalt vähendada. üldiselt võib öelda, et raportööri seisukoht on komisjoni ettepanekuga äh, sama joont, kui rääkida uutest elementidest, mille raportöör sisse on toonud, siis me pole nõus moratooriumi perioodi vähendamisega viielt päevalt kahele meie meelest oleks vajalik täiendav aeg varaste meetmete eh, rakendamiseks ja ühtlasi ka VKE-de hoiused võiks sellest moratooriumist, vahendist välja jääda. me oleme nõus muudatusettepanekuga kuusteist, nagu te teate, see põhimõte, et ükski võlausaldaja ei tohi sattuda halvemasse olukorda, eh, peaks kujutama endast võrdlusalust selleks, et näha, kas meetmeid rakendatakse õigesti ja oleme ka nõus muudatusettepanekuga üheksa, mis puudutab tarbijate kaitsmist. aga arvan, et võiks minna kaugemalegi, eh, kui rääkida huvide eh, konfliktide vältimisest ja ka sellest, missuguseid investeeringuid võib täpselt peilinnida. meie töö puhul oleks oluline ka õppida PRRD rakendamisest, vaadata Banco Populaari kaasust näiteks ja ka teatud Lõuna-Itaalia pankade juhtumeid peaks vaatama. ning ähm, kui vaadata näiteks Banco Populaari juhtumit, siis siin me nägime seda, et äh, tegelikult ei olnud olemas ülevaadet äh, nendest kohustustest, mida oleks saanud teisendada nii-öelda bail-in'i korras ja sellepärast selline nimistu nendest kohustustest peaks olema osa plaanist ja see peab olema kahekümne nelja tunniga kättesaadav. lisaks artiklid viisteist, kuusteist, seitseteist võiks olla üle vaadatud selles mõttes, et eh, selle kohustuse rikkumine peaks kujutama endast siis takistust probleemi lahendamisel. lisaks me oleme mm, proua Nõelatiga rääkinud viimaste kuude jooksul äh, sellest, et artiklid kuus, seitse taastamisplaanide puhul saaks äh, paremaks muuta, jäigemalt saaks sõnastada need nõuded, ka ajalised nõuded, mida pangad ja teised institutsioonid peavad täitma, ka artikkel kakskümmend seitse äh, võiks olla muudetud selleks, et oleks olemas kindel ajaline raamistik, varaste sekkumismeetmete rakendamiseks, kui artikkel kolmkümmend kolm ütleb meile, kus viidatakse sellele miinimumperioodile, mis tuleb PRRD-st ja CRT-st ja ma arvan, et need on need õppetunnid, mida Banco Populaari kaasusest võiks õppida. kolmandaks, ma arvan ka, et saaks muuta tugevamaks kriteeriume, mille kohaselt hinnatakse äh, panga ohtu sattumist, me pakume siin ka välja äh, omapoolsed muudatusettepanekud ja üks asi, mis meie meelest on probleemne, on see avaliku huvi kriteerium. Veneetsia pankade puhul me nägime, et sellistel puhkudel ei võetud arvesse seda, kuidas rakendatakse maksumaksja raha äh, sellistes maksejõuetuse sattunud pankade puhul ja ma arvan, et seda peaks Äh, üle vaatama, kuidas me siin avalikku huvi kui kriteeriumi kasutame. lisaks meie fraktsioon nagu alati on äh, kui ennetava äh, rekapitaliseerimise suhtes oleme endiselt ettevaatlikult ja kui nüüd rääkida MRL-ist ja TELAC-ist, siis olen nõus nende kolleegidega, kes ütlevad, et et see tekst pakub välja maksimaalse harmoneerimise Teleki ja MRL-i puhul, et see sõnastus, et see ei tohiks ületada teatud määra, see sõnastus võiks olla teistsugune, see võiks öelda lihtsalt, et, et see peab olema vähemalt sellepärast, et sellise la-, lae kehtestamine ei oleks kooskõlas meie fraktsiooni seisukohtadega. ja kui nüüd rääkida äh, Jessipsidest, siis ähm, need, neile kehtivad kriteeriumid peaksid kehtima ka institutsioonidele, mis on nii-öelda vähem tähtsad artikkel kuus kontekstis. ning äh, ka suuniste teema on meie meelest probleemne, ma arvan, et siin oleks vaja ajalisi raame, suunised äh, peaksid mingil hetkel muutuma kohustuslikuks ja arvan, muidu ei oleks neil mõtet kui nüüd rääkida sellest, et ähm, mingi üksus ei suuda täita TELAC-i või MRL-i, siis äh, seda võiks artiklite seitseteist, kaheksateist kontekstis äh, pidada tõkkeks. meil on teatud probleeme, aga nagu härra raportöör teab, siis me proovime konstruktiivset koostööd teha, aitäh! aitäh! vaatan, et äh, mõned fraktsioonid soovivad äh, palju tööd teha loomulikult tuletan teile meelde, et see ei ole nüüd PRRD läbivaatamine, vaid siin on jutt Merellist. tundub, et ähm, selline tegevus praegu mingisugust vilja ei kannaks kas härra esimees piirdab, piirab siin fraktsioonide õigust muudatusettepanekuid teha? ei, teoorias tuleb jääda nendesse piiridesse, mis teemat me arutleme, ma ei hakka ütlema, et üks või teine muudatusettepanek ei ole asjakohane, aga ma tuletan lihtsalt kolleegidele meelde, et tegemist on MRL-i äh, dokumendiga ja me ei räägi siin praegu BRRD läbivaatamisest, aga Marko Vaali, palun ringrazio anch'io relatore Gunnar per... tänan, esimeses ma tahaksin tänada raportööri selle tõsise töö eest ja ma olen tänulik, et ta on väga äh, koostöövalmis olnud variraportööridega ja ma tulen tagasi selle teema juurde hiljem. kõigepealt äh, põhiline küsimus. ma tahaksin teile meenutada seda, sest te olete raportöör ka pangandussüsteemi reformi teemal ja see ettepanek, sellest ettepanekust loobuti. ja minu arvates see moodustas olulise komponendi, et kaitsta hoiustajaid ja maksumaksjaid, seega see kohustuste nõudeõiguse teistendamine ilma nende reegliteta kaotab oma tähenduse. ja asjaolu, et komisjon hiljuti otsustas selle programmi uuesti sisse viia, tähendab seda, et kogu see pangandusteemaline pakett on puudulik ja see võib osutuda probleemseks äh, tulevikus kriiside olukorras. mis puudutab moratooriumi põhimõtet, seda on väga palju Itaalias arutatud raportööri suund on õige minu arvates, sest on oluline vähendada nii palju kui võimalik äh, seda perioodi, mille jooksul võivakse äh, blokeerida hoiuseid isegi päevaks või tunniks, nende blokeerimine võib hoiustada seas paanikat tekitada ja see toob kaasa pankadele suuri probleeme ja üleriigiliselt kogu pangasüsteemile, mis viib kaasa jälle kriisi lahenduse vajaduseni. ma olen olen selle vastu ja seetõttu me peame leidma teise lahenduse. sest see võib käivitada paanika ahelreaktsiooni, mida tuleks vältida. ja nagu mina arvan, kriisilahendusasutustel ei peaks olema õigus blokeerida jooksvaid kontosid, üksikisikute sularahahoiuseid. see äh, takistaks üksikutel võimaluse oma raha välja võtta või hoiused välja võtta ja see võib negatiivselt mõjuda majandusele, me peaksime seda vältima. me peaksime rohkem süsteemi kohta infot jagama. mis puudutab nüüd seda grandfathering põhimõtet, varasemalt kehtinud nõude ajutine kohaldamine, me peame tagama, et ka liikmesriigid peaksid ise oma seadusandlusega äh, Äh, äh, võlakohustuste klassifitseerimisega tegelema ja seetõttu meie jaoks on vaja ka laiapõhjalisi erandeid selle teise tavuse kohtas, et kaitsta väikehoiustajaid. me kuulsime MIFIDist ja sellest, et äh, on valmis hoiustajad riski võtma, kuid väga paljud hoiustajad ei, ei mõista alati, mida nad ostavad, sest väga palju on keskpanga äh, Äh, kätes majanduse juhtimisel. ja konservatiivsete investoritele müüakse rämps võlakirju ja kui äh, rahanduspoliitikat hakatakse äh, karmimaks muutma, siis see mõjutab väikeinvestoreid. me peaksime neid aga kaitsma ja mitte neid viskama sellesse teisendamise tulle meil on olnud varasemalt väga palju halbu kogemusi sellega. väga paljud inimesed sageli ei tea, mis nende portfellis on ja võib juhtuda, et üleöö nad kaotavad kõik oma hoiused ja sooritavad enesetapu. seega me peaksime tegutsema väga ettevaatlikult. rekapitaliseerimise mehhanism kus müüakse selliseid äh, instrumente, mille riskiprofiil ei ole sobiv ja sellisel juhul me peaksime kompensatsiooni ette nägema. ja liikmesriigid peaksid olema suutelised juhtima sellist äh, olukorda ja nõudma äh, kompensatsiooni. poliitikud peaksid kontrollima seda pangade süsteemi ja hoiustajatel peab olema õigus hüvitusele kui nad ise ei suuda riske hinnata, kui selleks pole vajalikke instrumente. loomulikult me vaatame läbi ka muudatusettepanekud, et lähtume oma kogemusest Itaalias pankade kriiside lahendamisel. meil on olnud väga palju probleeme sellega seoses ja võib-olla teiste riikide kolleegid ei ole seda ise vahetult kogenud ja me hea meelega jagame teiega oma kogemusi, et te teaksite, kuidas seda korrada äh, Eh, eriti kuidas kohaldada paindlikke reegleid. härra Mono, härra Tanjasmäel. lugupeetud esimees, ma olen härra, ma ei ole härra Zani, kuid ma esinen tema nimel. ENF-i eh, variraportöörina härra Zani vabandab, et ta ei ole täna kohal, kuid seminarile tuleb ja loomulikult ma toetan tema analüüsi. Äh, mõne, äh, suurem osa minu kommentaare puudutab teksti, kuid ma alustan äh, BRD ülevaatamisega. viiskümmend viis tekitab meile probleeme. komisjoni ettepanek on lähtuda riskilt MRL-i arvutamisel paberil näeb see hea väljas, kuid tegelikkuses saab, saab olema ebasobiv ja see on vaja suurendada pankade riske ja kasumlikkust ja nendel pankadel ei ole vahendeid oma sisemiste riski hindamisvahendite väljatöötamisel. kui nad kasutavad standardset lähenemist, siis riskitase äh, näidatakse kõrgemana, kui sisemiselt oleks see arvutatav. ja Amrelli puhul tuleb Äh, kui me jääme nende riski kaalumiste juurde, siis see on kahjulikum mõju ka väiksema, väiksematele pankadele, sest nendel nõutakse MRL-i kõrgemal tasemel ja see soosib suuremaid pankusid, äh, mis ei ole nii tihedalt seotud kohaliku majandusolukorraga. mis puudutab muudatusettepanekud ühtse äh, kriisilahendusmehhanismi kohta, meie, need meie kommentaarid on mainitud kuus, kolmsada kuuskümmend kaks ja uus artikkel nelikümmend kuus B tekitab samu probleeme hoiustada kaitstuse suhtes. selles tehakse ettepanek äh, välja arvutada MREL-i ähm, likviidsust nende võlausaldajate, mis on derivaatide toode kuid mitte nende sisestamiskapitali lõppanalüüsis. me teame, et neid investeeringuid müüakse soodsa hinnaga üksikisikutele ja äh, täieliku hüvitise saamise äh, ting-, tingimused ja kindlus äh, on erinev. ja seetõttu sellised investeeringud on kõrge riskiastmega tahaks loota, et Euroopa seadusandja kaitseb väiksemaid äh, äh, finantsasutusi. kaksteist B äh, on sama nagu nelikümmend kuus B ja, ja sixty-two uus artikkel nelikümmend kuus E äh, BRD reeglite äh, uus tõlgendamine äh, tekitab samuti meie jaoks probleeme arvestades seda, et MRD-li äh, väljaarvutamine juba annab äh, kriisilahendusasutustele subjektiivse lähenemise võimalusi ja riskid on niigi väga lenduvad. artiklid nelikümmend kuus E nõuab kõrgemat MRL-i äh, stressiajastul ja see oleks tsükleid soodustav ja ei ole soovitav artikkel kaksteist, äh, meie poolt samad kommentaarid ja lõpuks kaks olulist asja muudatused artiklitele kakskümmend seitse ja kuuskümmend kolm ja uus artikkel kakskümmend üheksa A moratooriumi kohta. meie jaoks on need artiklid äärmiselt äh, ohtlikud, äh, millega külmutatakse lahendustegevus ja nende mõju hajustajatele kuid seda on teoreetiliselt, kuid taoline moratoorium toob kaasa selle krediidiasutuse ebaõnnestumise ja kui viis päeva moratooriumi on läbi, siis loomulikult äh, tormavad üksikisikud panke ja ilmselt seda moratooriumit ei kohaldata kõikide suhtes ühtemoodi, see saab olema väga suure mõjuga üksikisikutele, kuid vähem mõjukas mõjukamatele osalisele. seega esimees, äh, see ülevaatamine toob kaasa suurema ebastabiilsuse ja äh, lõhub seda pangandusliidu raamistikku pangandusliit on juba kaasa toonud ebakindluse investeerijate ja hoiustajate seas ja see ebastabiilsus ja riski suurenemine mõjutab kõige rohkem kohalikke väikepanku. tundub, et Euroopa järelevalveasutus soovib nende kadumist. ja see tekst süvendab jälle piiriülest äh, turgu yes,. Have... suur tänu ja nüüd vaba mikrofoni voorus äh, kolleeg Parts, palun. Äh, suur tänu, esimees. ma tervitan seda tööd, mida on äh, teinud Kumar, Gunnar Hökmark. ta tutvustas seda hästi ja koos Peeter Siimoniga on neil head ähm, lähenemised riski vähendamisele järgmisel aastal. selle paketiga tuleb äh, ühelt poolt tugevdada pankade kriisilahendusvõimekus ja kaitsta maksumaksjalt ja teiselt poolt äh, me ei saa kriisilahendusvõimalusi nii keeruliseks äh, ajada, et nendest reeglitest äh, hakatakse rohkem kõrvale hiilima, kui neid rakendama. loomulikult on meil vaja tõhusat kriisilahendusrežiimi, kus äh, eeskirjad on selged ja arusaadavad. me äh, soovime, et sellega vähendatakse üldse kriisilahendusega äh, vajadust ja meil on vaja selliseid maksevõimetuse reegleid ka riiklikul tasandil, mis oleksid kooskõlas Euroopa reeglitega. minu jaoks on selge see, et me ei tohi minna tagasi praegustest Äh, MREL standarditest, me peaksime võtma need aluseks, et äh, edasi tugevdada MREL-i ähm, sätteid, peaksime olema ambitsioonikad äh, selle kvaliteedi suhtes. olen näiteks arvamusel, et teatud miinimumnõuded MRL-i osas on vajalikud, et me ei hakkaks algusest peale limiteerima kvaliteeti. mis puudutab äh, nüüd konkreetsemaid äh, sätteid, äh, siis äh, me peame kindlasti tagama selle, et nõudeõiguse hierarhia oleks paika pandud ja et ühtegi võlausaldajat ei koheldaks halvemini kui teist. olen arvamusel, et need ettepanekud, mille Gunnar siin tegi, on kindlasti heaks aluseks, millelt saame edasi töötada, sest lõppkokkuvõttes on ju meie ülesanne panna paika selline õigusakt, mis teeb äh, teisendamisest äh, praktilise ja rakendatava võimaluse ja me ei sooviks, et keegi äh, teisendamisest kõrvale hiiliks, see ei ole õiguskindluse huvides, see ei ole riskide vähendamise huvides ega ka meie valijate huvides. seega olen ma kindel, et see õigusakt on siin parimates kätes. pöördun Gunnari ja Peeter Simoni poole ka juba, sest ma hilisemal arutelul ei saa osaleda ja soovin neid tänada seni tehtud hea töö eest, aitäh! suur tänu, proua Sander, palun. tänan, eesistuja, esimees. ka mina soovin tänada lühidalt äh, raportööri ja soovin talle öelda, et ma olen temaga nõus äh, väga paljudes punktides, näiteks äh, teelak, muratooriumi kestus, siis mitmes punktid, kus äh, rõhutatakse sätete selgust, väikeinvestorite ja hoiustajate kaitset. mis puudutab äh, MRL-i, siis äh, siin on oluline, et ei oleks ebavõrdset kohtlemist Euroopa Liidus mis puudutab äh, välisasutusi, kindlasti peab olema asjakohane kalibreerimine meil, mis on ka tasakaalus, kui me räägime MRL-ide määrast. ma tänan raportööri ja kõiki variraportööre. suur tänu ja lõpetuseks on sõna raportööril, te ilmselt soovite Äh, suur tänu, suur tänu kõigile. ma tean, et see teema kapitalismi revitaliseerimine saab siin tugeva toetuse. me küll hiljuti avastasime, et äh, härra Schäuble on selline kapitali vastane, vähemalt see on selline uus tõlgendus ma arvan, et äh, kapitali poolt on ta olnud teistel, teistel põhjustel. aga nüüd äh, tõsiselt asja juurde. kui nüüd vaadata seda paketti, siis siin ma ei ütleks, et tegemist on äh, BRD ülevaatamisega. seda, noh, sisuliselt ei ole. ja teiseks, me praegu just saame BRD kogemused kätte. ja tänapäeval reaalsuses ta on hoopis midagi muud kui see, mis vastu võeti. paljud investorid ütlevad ka, et nad ei teadnud, et nad peavad selle riskiga silmitsi äh, seisma. ja nüüd äh, investorid ei saa öelda, et neid ei oleks riskidest informeeritud. me peame laskma sellel kõigel realiseeruda, me päris nii kaugel veel ei ole, aga protsess on riik, liikumas selles suunas, et selleni jõuda. mida rohkem inimesi saab aru, et kõik on äh, teisendatav, seda rohkem meil ongi võimalik äh, teisendada. teiseks, mis puudutab nüüd seda moratooriumi küsimust, siis see on päris huvitav. mitte keegi ei saa öelda, et äh, siin on tegemist teadusega või suurepäraste teadmistega, me peame olema tasakaalus, pragmaatilised, mõnikord meil on erinevad vastuolulised huvid. olen arvamusel, et äh, meil tuleb tagada edukas äh, operatsioon, aga patsient peab selle juures ka ellu jääma. peame võtma arvesse seda, et äh, kui me praegu selle määrusega tegeleme, kui me seda hindame, siis jah, kriisilahenduse aspektist see plaan peab kõigil olemas olema. ja kui kriisilahendusplaani ei ole, siis äh, vastavad asutused, kes vastutavad selle eest, äh, peavad sellega tegelema, see on üks BRD saavutusi. ja nüüd, äh, kui me räägime siin TELAK-ist ja kui me räägime siin hierarhiast, siis äh, tänapäeval on äh, lihtsam seda hierarhiat sisse viia, ma olen selles päris kindel, see on lihtsam kui paar aastat tagasi, asjad on muutunud. ja nüüd, kui me räägime MRL-ist või kapitali nõuetest äh, allutatud äh, võlakohustustest, siis kõige olulisem on selle juures finantsstabiilsus. meil tuleb äh, tagada, et pangad on äh, stabiilsed institutsioonid, mis on tähtis finantsstabiilsusele, me peame seda kõike vaatama mõlemast aspektist ja osades liikmesriikides on finantsstabiilsusele ohuks mitte seadusandlus kui selline, vaid äh, see, et investeeringutega ei muudeta majandust stabiilsemaks. seetõttu olen ma arvamusel, et me ei äh, muuda finantssektori olukorda paremaks ja stabiilsemaks, kui me lisame juurde äh, MRL-i äh, nõudeid ja me lisame juurde oma äh, vahendite nõudeid, meil on vastutus näha kogu seda masinavärgi tasakaalu toimimist. Rootsis äh, meil on üks äh, ütelus, mis tähendab seda, et kui pangal väärtust ei ole, siis keegi peab maksma, kas need, kes on sinna investeerinud, ehk siis teisendama, bail-in või siis teised ja selle kohta me ütleme bail out. ja meil peaks olema võimalikult äh, range teisendamisnõue, äh, sest et muidu me alustame uuesti nullist. ja kui nüüd teha kokkuvõtet äh, meie aruteludest, siis te suhtusite asjasse konstruktiivselt ja selle eest ma olen tänulik. aitäh! Läheme edasi järgmise kahe raporti juurde. Peeter Seiman, sõna sulle. suur tänu. mille eest mind õnnitletakse? kas selle eest, et me tõesti kõik vaatasime läbi või et nii assistendid kui ka parlamendisaadikud jäid selle kõige juures äh, ellu. kommenteerin äh, seda, mis oli juba kirja pandud kahekümne kolmandal novembril, seda said lugeda need, kes oskavad äh, saksa keelt, tõlke tulid hiljem. ühesõnaga, nende teemadega tegeledes ei ole tihtipeale oluline see, milline on poliitiline vaatenurk meil on äh, spetsiifilised olukorrad liikmesriikides, millele tuleb ka spetsiifiliselt äh, reguleerida ja seetõttu tõusevad esile teatud äh, aspektid, mis on olulised liikmesriikides nende sisearuteludes. ma üritasin arvestada võimalikult paljude riiklike eripäradega ja seda tasakaalukal viisil Itaalia huvid, Prantsusmaa huvid äh, või ka Rootsi kommunaalkrediidid, äh, ka nendele pöörasime tähelepanu, kommunaalettevõtted, äh, neid ma ka külastasin ja sain üht-teist õppida. nii et see kõik võttis aega, aga täna saan esitleda teile tulemust. kui vaadata nüüd seda, mis komisjon kümme aastat pärast äh, finantskriisi, neli aastat pärast Euroopa pangandusreguleerimispaketti on välja pakkunud, äh, siis põhimõtteliselt võib täheldada, et äh, siin võib panna mitu pealkirja. kõigepealt riski vähendamine finantssektoris, teiseks võib-olla reaalmajanduse finantseerimine ja tuleviku väljakutsed ja kolmandaks võiks öelda, kas äh, pangandusreguleerimine läheb kokku proportsionaalsusega, kõigepealt riskide vähendamine pangandussektoris. Äh, võlamäär, äh, komisjon pakkus välja kolm protsenti, see on minu arvates hea, aga praktikas oleks see siiski üle neli protsenti. praktiliselt kõikidel äh, suurematel pankadel on äh, G-SIPsid juba praegu, seda esiteks ja teiseks me täheldame, et äh, mõningates äh, teistes riikides, mida me lähemalt vaatame, on juba praegu kõrgemad võlamäärad, näiteks kui me vaatame USA või Šveitsi poole, siis seal on need äh, koodid viis või kuus protsenti, siis tihtipeale öeldakse, et äh, no jaa, aga seal on tegemist äh, teatud kinnisvaralaenudega, hüpoteeklaenudega ja need siis võetakse bilansist jälle välja, aga see tegelikult õige ei ole, sellepärast et ühelt poolt jah, need võetakse välja, aga kui need kokku kokku liita, siis USA-s on endiselt võlamäär neli protsenti, nii et äh, selle me peaksime raportis nüüd paika panema. see määr riskipositsioonide välja suunamise osas, äh, sellega meil tuleb arvestada ja Baselis samuti eelmisel nädalal äh, värg, märgiti äh, G-SIPside osas äh, kõrgema võlakvoodi osas äh, kokku. ja nüüd, mis puudutab äh, muid äh, turul olulisi äh, panku, siis siin äh, tuleb äh, vaadata puhvrite tugevdamist ja seal ei saa lähtuda enam GCIP-sis välja pakutud ühest protsendist võla kohandused toovad välja vahendi ähm, kontseptuaalsed äh, nõrga, nõrkused ja väga oluline on äh, tähelepanu äh, pöörata mm, vastutsüklilisele kapitali äh, puhvrile, selle üheks äh, omaduseks on see, et äh, meil on ranged omakapitalinõuded ja kui toimub krediidi laienemine, siis äh, vastutsüklilise kapitalipuhvri puhul ei ole vaja kapitali siiski suurendada, aga kapitali suurendamine on vajalik äh, siis, kui seda puhvrit suurendatakse. lisaks on komisjon äh, oma ettepanekus siin äh, välja pakkunud kohustusliku netorahastamise kordaja NSFR-i sisseviimise praegu on äh, ette nähtud minimaalne likviidsuse kordaja, aga kui me vaatame kaugemale tulevikku, siis äh, NSFR tuleb siin mängu ja struktuurne kordaja peaks tagama seda, et pikaajaline rahastamismeetod äh, kannab, äh, on piisavalt tugev, et pankadel on tagatud äh, pikaajaline likviidsus ja mina pakun oma raportis välja struktuurse rahastamise kordaja ilma, et kogu kontseptsiooni muudetaks. ma pakun välja näiteks seda, et refinantseerimise riskide osas, tuletusinstrumentide osas tuleks mängu NSFR ja seal vähendataks protsendimäära kahekümnelt viieteistkümnele ja muude tuletisinstrumentide kohustuste puhul jääks see kümnele protsendile ja ja repotehingute osas äh, leiaks aset äh, kohandamine. üheks uuenduseks on äh, siin nüüd lihtsustatud NSFR-i sisseviimine väikeste ja mittekomplekssete pankade jaoks, hiljem ma räägin ka proportsionaalsusest ja siin ma pakkusin välja, NSFR-i lihtsustatud versiooni, kus oleks nõutud vähem andmeid, kümme protsenti algsest andmemahust, samas oleksid seal sees äh, näiteks äh, rangem kvalibreer-, kalibreerimine, mis tooks endaga kaasa selle, et äh, juriidilised nõuded oleksid võrreldavad. siis oleks väiksemate pankade elu lihtsam, ilma et järelevalve pakuksin äh, halvemaid äh, võimalusi, ma olen rääkinud sellest ka järelevalveasutustega, kes võiksid olla sellega antud juhul nõus. ja veel üks punkt komisjoni ettepanekus äh, puudutab äriregistri ülevaatamist. on teatud ebastabiilsust ja komisjon on pakkunud välja riskitundlikumat raamistikku, komisjon on arvamusel, et äh, raamistiks tuleks viia sisse kahe aasta jooksul, kolm aastat oleks üleminekuaeg ja selle aja jooksul äh, tururiskide äh, puhul peaksid oma kapitalinõuded olema täidetud kuuekümne viie protsendi osas. mina oma raportis olen arvamusel, et me peaksime vältima komisjoni ettepanekus sisalduvaid nõrkusi. miks? ma põhimõtteliselt pikendan rakendamisfaasi kahest kolmele aastale, nii et oleks äh, võimalik äh, töötada välja tehnilised äh, standardid Euroopa pangandusjärelevalvel ja siis valmistada ette uusi nõudmisi ja kolmandaks kas ma peaksin lõpetama või? ma töötasin päris pikalt ja ma tahaksin ka rääkida väga pikalt. ma võin ka lõpetada, aga meil on äh, ükskord nüüd võimalus kõik need äh, detailsed teemad läbi võtta, ma võin teile siin ka ainult äh, pealkirju lugeda, mul on täitsa ükstapuha. ma üritan siis lühemalt teha aga no ma arvasin, et mul veerand tundi ikkagi on. aga no hea küll kui me tahame vältida neid ohtusid, mis äh, komisjoni ettepaneku puhul tõusetuksid, siis äh, need äh, tuleksid siis nagu mul oleks kolm aastat ja kuuskümmend viis protsenti, mina pakun välja, et viie aasta jooksul, mida mina ette näen, alustaksime me kuuekümnelt protsendilt ja siis igal aastal paneksime kümme protsenti juurde ja siis jõuaksimegi niimoodi saja protsendini ja siis meil oleks phasing äh, in ja mitte selline olukord, äh, kus on juba teada, et äh, pangad räägivad, et neil tekivad ohud ja tuleb leida neile erandeid. ja viisin sisse veel kvoodi, mille osas ma võtsin eeskuju USA seadusandlusest, see puudutab sellist kvooti, mille iga pank paneb ise paika ta paneb äh, paika oma nõukogu liikmete tasustamise lähtuvalt äh, keskmisest ja see tuleb äh, avalikustada. ei pea ütlema, kui palju keegi isiklikult teenib, aga tuleb pakkuda läbipaistvust. tuleb luua seos nii-öelda keskmise palgaga selles ettevõttes ja siis tuleb juba aktsionäride poolt ka teatav äh, surve siis äh, pangandusnõukogudele. nüüd äh, kliimariskid on ka uus punkt, mis siia on esimest korda sisse toodud ja see põhineb kliimaküsimustega tegelenud rakkerühma soovitustel, et tulevikus tuleks kõik otsused üle vaadata ka kliima ohu aspektist, millised on need äh, ohud või riskid äh, lühikeses, äh, keskmises ja pikas perspektiivis, ühesõnaga, kui pank on kõik oma vahendid panustanud riiki, mis vaevalt kolm sentimeetrit ül-, ulatub üle merepinna, siis on ikka tegemist tõsise riskiga ja siin võiks tuua veel päris palju sarnaseid näiteid. ja samuti äh, lühidalt siin on uus aspekt äh, ka see, et äh, on sisse viidud teatavad parendused infrastruktuuri, komisjon näeb siin ette, et siin on tegemist omavahendite osaga. ühesõnaga, infrastruktuuri projektid, riigihange, ostetakse sisse erasektorist. see minu arvates ei ole soovitatav lähenemine. meil peaks olema siin võrdsus ja ma teen ettepaneku, et need investeeringud, mis edendavad infrastruktuuri, ka siis, kui avalik sektor ise need läbi viib või avaliku sektori ettevõtted selle ise läbi äh, viivad ja see infrastruktuur äh, ei äh, saa olla äh, tingimata nagu rentaable, me ei saa siin öelda seda näiteks kiirtee kohta, ähm, kiirtee on ju tasuta, ühesõnaga, et äh, seal tuleb hoida kulud madalal ja samuti uueks punktiks on investeeringud rohemajandusse, siin mängib olulist rolli ka VKE-de faktor, me pakkusime siin raportis välja äh, et äh, oleks äh, rohefaktor roheliste investeeringute osas, et siin arvestataks ka energiaallikate muutmist, äh, nii-öelda energiapööret ja lõpetuseks veel ka sotsiaalsete ettevõtete kohta, need on siin samuti sees, siin on erisäte kinnisvaralaenude alal me soovime, et kliendil oleks rohkem äh, kindlust äh, ja mida kindlam on klient, seda väiksemad on ka panganduse riskid. ja lõpetuseks veel midagi proportsionaalsuse kohta, see on üks ähm, kõige vastuolulisemaid küsimusi ka nõukogus. komisjon mõtles, et ta teeb siin äh, elu lihtsamaks väikestele ja keskmise suurusega pankadele, kes nüüd kurdavad, et äh, juba praegu, äh, kui neil on bilanss äh, viissada kuni seitsesada miljonit eurot, siis nad ei tule toime selle seadusandluse läbinärimisega, mis me oleme nende poole teele saatnud ja siin komisjon üritab oma ettepanekuga toetada neid panku, aga minu arvates mitte piisavalt. kõigepealt, milline on väike pank, üks koma viis äh, miljardit eurot äh, bilanss. Malta skp on kümme miljardit eurot. ühesõnaga, kui nüüd võrrelda neid äh, pankade bilansse, milline on mõni Malta pank, milline on Saksamaa pank, siis me peame tooma välja ka ühe suhtelise faktori, me peame me, siin arvestama ka rahvamajanduse suurusega. ühesõnaga, kui meil on see üks koma viis miljardit eurot bilansisumma, siis peaks juurde lisama sinna null koma üks protsent äh, SKT-st. nii et äh, Maltal ja Saksamaal oleksid need arvutused erinevad lõppkokkuvõttes. oluline on igal juhul äh, väikeste ja keskmise suurudega pankade elu lihtsamaks teha. see oleks kindlasti äh, eesmärgipärane. meil tuleb lihtsustada ka IT-süsteemistega seonduvat äh, tuleb äh, vältida üleliigseid äh, nõudmisi. Äh. ma tõin teile mõned näited juba seoses NSFR-iga ja mõned teised näited tõin ma veel, nii et bürokraatia vähendamine äh, registreerimisel, see on väga oluline bürokraatia vähendamisel. ma võiksin rääkida veel palju pikemalt, aga vaadates kella, tänan ma nüüd esimeest kannatuse eest, mida ta minuga üles näitas, aitäh! Was... aitäh! tõepoolest, seda oligi keerukas kokku võtta, niivõrd laialdane raport nii mõne minutiga. midagi pole teha, koosolek lõpeb kell pool kümme aga nüüd saavad sõna variraportöörid. härra Karas, palun, Rahvapartei nimel. kõnelejal pole mikrofoni. tänan, raportöör. veel kord äh, suur tänu selle järjekordse äh, raporti esitluse eest ma tahaksin lühidalt puudutada kolme punkti. põhimõtteliselt äh, minu arvates äh, tuleks meil proportsionaalsuse osas teha ainult äh, detailides muudatusi, aga mitte põhimõttelises lähenemises. meil on aega kahekümne viienda jaanuarini, et sõnastada oma muudatusettepanekud. ja tõeline debatt äh, peab toimuma siis kolleegidega hiljem, pärast seda, kui meil on need muudatusettepanekud olemas siis äh, on muidugi hea teada, millises suunas need muudatusettepanekud hakkavad äh, liikuma. ma tervitan arutelu teemal äh, väikesed ja vähem keerukad krediidiinstituudid. olen arvamusel, et kapitali ja likviidsusnõuete asemel on meil paindlikumad nõuded ma tervitan äh, ka uut lähenemist äriregistri äh, osas ja kindlasti meil peaks äh, registreerimises olema nõudmised väiksemad, paindlikumad. oluline on meil oleks ähm, seos äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal algatatud protsessidega, et meil oleks võimalikult paljud äh, järelevalveasutused kaasatud. nüüd äh, tähtis on arvestada loomulikult riiklike eripäradega tuleb pakkuda järelevalveasutustele teatavat mänguruumi, aga mitte ka liigset võimalust omavoliks nüüd edasi äh, punkt kaks. tervitan äh, ka seda, et äh, teises sambas on välja toodud institutsionaalsed riskid, meil peab olema tasakaal riiklike lähenemiste ja paindlikkuse vahel ühelt poolt ja Euroopa koordinatsiooni vahel teiselt poolt. ja kui nüüd vaadata selle raporti teist eesmärki, ehk siis globaalsete standardite rakendamine, riski vähendamine, siis äh, ma olen arvamusel, et äh, kapitali äh, puhver globaalsete süsteemselt oluliste pankade puhul on õiglane, ka Baselis ka nii otsustati ja nüüd, mis puudutab kalibreerimist ja rakendamist äh, ja neid eeskirju, mis äh, rakenduvad aastal kaks tuhat kakskümmend kaks, siis me peame loomulikult äh, lähtuma globaalsel tasandil äh, otsustatud aspektidest. mis puudutab ähm, strukturaalset likviidsuskvooti, siis me liigume õiges suunas. ja kui nüüd rääkida kauplemisportfellist, siis me peame täitma oma kohustusi Euroopas ja rakendama ka võetud rahvusvahelised kohustused, selleks meil on vaja proportsionaalset äh, paralleeli äh, panganduseeskirjadega. tööd tehes äh, ei äh, tohi me kindlasti äh, sattuda liiga hoogu ja last pesuveega välja visata. ei tohi minna mandaadist liiga kaugele. siin me jõuame kliimariskide avalikustamise ja äh, roheliste majanduste juurde ja sotsiaalfaktorite juurde. Need on loomulikult väga olulised teemad, aga mul tekib küsimus, et kuidas see kõik siia raportisse sobib ja mul tekib ka küsimus, et kuidas me seda kõike hindama peaksime hakkama. kui me räägime nüüd siin sellisest toetamisfaktorist, siis äh, põhiliselt on meil siin äh, tegu riskipositsioonide hindamisega ja ma ei näe praegu piisavalt tõendeid selle kohta, et äh, need rohelised riskipositsioonid oleksid äh, mõõdetavad ja ma hoiatan äh, liiga kiire tegutsemise eest me peaksime rohkem tõendeid koguma ja lähtuma jätkusuutliku finantseerimise tegevusplaanist ja sellest, äh, mida komisjon omalt poolt pakub välja kevadel kaks tuhat kaheksateist, sama puudutab äh, sotsiaalset ettevõtlust. kui me suudame seda kõike mõõta, siis hea küll, aga me veel ei suuda seda mõõta ja miks äh, see peaks automaatselt kaasa tooma mingisuguse vähema riski me ei ole sellele riski aspektile piiravalt tähelepanu pööranud eh, ja sellega tuleb tegeleda. meil on ka probleem tasustamiskvoodi avaldamise osas. tasustamiskvoodi avalikustamine ei ole minu arvates seotud eh, reguleerimise eesmärgiga, et eh, tasustamine ei tohiks kaasa tuua endaga lisariske meil tuleb loomulikult äh, tagada võrdsed mängureeglid, pangandused, aga on äh, mitmed punktid, mis ei ole selles raportis sees, näiteks äh, kolmandate riikide pankade kohustus kasutada teatavat vahendust ja samuti digitaliseerimine, investeeringud tarkvarasse, rahvusvahelised erinevused äh, tarkvara hindamisel, kas see on mittemateriaalne vara, komisjon peaks selle teema baaselis tõstatama, digitaliseerumine jätkub, meil on vaja siin kiiresti selgust ja ühest küljest ma toetan raporti projekti, teisalt mis puudutab neid uusi valdkondi, nende osas mul on endiselt küsimusi, et kas meil on siin äh, piisav äriline põhjendus olemas, kas me saame niimoodi õiguslikku kindlust äh, luua, me ei soovi tõesti last pesuveega välja visata ja need äh, lahtised äh, punktid, mis on veel käsitlemata, need tuleks Baselis läbi võtta ja kindlus majja tuua. ma tänan raportööri aga samas äh, ma leian, et me peaksime aega, mis meil muudatusettepanekute esitamiseks on, ära kasutama, tuuma välja erinevad seisukohad ja siis äh, jõudma enamuse osas kokkuleppele. Thank you! aitäh! ECR-i nimel härra Fox. aitäh, härra esimees! proovin jääda lühidaks nagu tavaliselt. aitäh härra Simonile selle raporti eest ja ütlen, et Äh, minu fraktsioon leiab, et tegemist on parema versiooniga komisjoni ettepanekust, me peame ka teadvustama Baseli kokkulepet eelmisest nädalast ja me peame selles kontekstis edasi töötama. oluline on see, et Euroopa Liit kahe tuhande kahekümne teiseks aastaks rakendaks äh, olemasolevaid reegleid ja et oleksid ka tehnilised vahendid selle jaoks. me vaatame raportööri äh, muudatusettepanekuid, mis puudutavad finantsvõimendust, need on meie meelest põhi, põhjendatud, samuti viieteist protsendine NSFR võib olla asjakohane ja töö tuletisinstrumentide äh, puhul ilmselt jätkab, jätkub järgmiste aastate jooksul. järgmiseks tahaksin rääkida proportsionaalsusest. raportöör on äh, proportsionaalsust pidanud kogu teksti ulatuses silmis ja me tervitame seda. eriti aitab see muidugi Saksamaa spetsiifilist äh, pangandusstruktuuri, aga see peaks ka mujale laienema. me usume ka et see peaks artiklis üheksakümmend neli kajastuma liikmesriikide pädevad asutused peaksid saama ise määrasid sätestada, millest kõrgemal hakkaksid siis tasustamise nõuded kehtima ning mis tahes meetmed, mille eesmärk on finantsstabiilsust suurendada, peavad arvesse võtma seda, et pangandussektor võib liikmesriigiti erineda. samuti järgmine teema, puudutab vahepealseid äh, tegutsevaid emaettevõtjaid ja üllatav on see, et raportöör ei ole selles valdkonnas pakkunud välja muudatusettepanekuid. kuidas hinnata oma tegevuse proportsionaalsust, kui ei ole olemas detailset analüüsi, kas see meede rakendub ikka õigetele pankadele, mis saab nendest äh, GSIB-dest, millel ei ole kolmekümmet miljardit varasid Euroopa Liidus, kas me tahame et nende investeeringud läheks kuhugi mujale, kas nad looksid töökohti mujal, me peame mm, pidama silmas siin rahvusvahelist mõõdet ja asi ei puuduta ainult Ameerika Ühendriikide pankasid siin. samuti ma ei ole nõus äh, piiriüleste eranditega, mis äh, on niikuinii juba erandid kapitalinõuete määruse suhtes. härra Simon on palunud, et Euroopa pangandusjärelevalve tegeleks selle teemaga, mina ütleksin, et see teema peaks siin täiesti välja jääma. ja nüüd äh, discount factors, äh, jah, ma pean ka ütlema, et äh, rohelise rahastuse äh, definitsioon on küllaltki raske, aga võtaksin kokku, härra Simon, te olete teinud paremaks selle, mida komisjon tegi, aga me loodame, et saame teie töö ka veel paremaks muuta. aitäh! Äh, Karoliina Kiigel. aitäh! kõigepealt tänaksin raportööri tehtud töö eest, ka selle eest, et te olete sillutanud teed parlamendi seisukoha suunas loodetavasti läheb sellega hästi. ma pean ka ütlema, et eh, see ajakava on olnud mulle soodne. nüüd järgnevate nädalate jooksul peab kindlasti seda teksti süvitsi analüüsima, ehk siis kujutate ette, kuidas ma oma jõuluvaheaega pean veetma. aga mul on mõned esmamuljed, mida teiega jagada, kõigepealt üldisemalt panganduspakett on minu meelest kõige olulisem kaasotsustusmenetluse äh, seadusandluse osa meie käesoleval ametiajal, riskide hindamine on oluline osa pangandusliidu loomisest. ning selles mõttes on kapitalinõuete direktiiv ja määrus kindlasti sammuks õiges suunas. nüüd suunised, näiteks need, mis Baselist tulevad, moodustavad aluse äh, väga suurele osale finantsseadusandlusele ning ma olen nõus sellega, mida te ütlete, et rahvusvaheline koostöö on väga oluline vastupanuvõimelise ja tugeva finantssektori jaoks. koostöö on tähtis ja ma arvan, et see seisukoht ka ei muutu. nüüd aga eelmisel nädalal tuli välja, et mitte kõik Baseli soovitused ei ole nii tasakaalus, kui me lootsime ehkki rahvusvaheline koostöö on oluline, siis Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel peavad olema ka võrdsed võimalused ja see peaks moodustama koostöö aluse endast. ning kui ma vaatan seda komisjoni ettepanekut, siis ma ka keskendun sellisele koostööle. ma ütleksin, et ma ei olnud nõus sellega, et nagu teie soovitasite, et suurematel pankadel peaks olema suuremad kapitalinõuded, aga kui ma kuulasin teie selgitusi, siis te proovisite mind veenma, äh, ärge veel äh, rõõmustage, te ei ole mind täiesti veennud, aga me oleme nõus rääkima sellest muidugi veel. nüüd äh, riskide maandamine ja vastupanuvõimeline finantssektor on olulised, aga sama olulised on võrdsed võimalused ja me peame nende vahel tasakaalu leidmisel olema hoolikad ning me peame siin silmas pidama rahvusvahelist mõõdet, mitte ainult tegutsema siin parlamendis. ma olen ka nõus härra Simoni, või õigemini ma täheldan härra Simoni äh, muudatusettepanekut, mis puudutas proportsionaalsust, ma jah, ma olen sellega nõus, aga tõesti, tuleb leida õige tasakaal, me peame vältima seda, et me loome mingeid uusi haavatavusi finantssektori jaoks. mina hollandlannana ütlen, et et äh, hüpoteeklaenude teema on eriti oluline ja selles mõttes muudatusettepanek kuuskümmend üks on kindlasti samm õiges suunas. ning ähm, ma üldiselt tervitan sellist lähenemist. nagu varasema riskide maandamise paketi puhul, võib ka olla nõnda, et tasustamise Äh, sätted võivad siin osutuda kõige tundlikumaks, vähemalt avalikkuse silmis. mina lootsin sellist lähenemist, mille eesmärk on võrdsed võimalused Euroopas, mitte see, et reeglid muudetakse kuidagi karmimaks. ma märkan ka, et siin on sisse toodud uued elemendid, näiteks sotsiaalsed tegurid ja nii-öelda rohelised tegurid, millele tuleb tähelepanu veel pöörata ja mina ja minu meeskond teeme nende teemadega kindlasti tööd aga mõtleme ka näiteks sellistele teemadele nagu rahastuse vaba liikumine ja see, kuidas tarkvara koheldakse selles kontekstis. ootan edasist koostööd ja loodan panustada finantssektori tugevusse, aitäh! aitäh! näete, kui äh, oluline on selline arutelu, Matt Carson! aitäh! aitäh ka raportöörile raporti projekti eest, me tervitame mitmeid neist ideedest, mida siin on esitletud. kindlasti oleme nõus sellega, et väiksemad ja väiksema riskiastmega pangad väärivadki teistsugust kohtlemist kui suuremad ja komplekssemad pangad. me oleme fraktsioonina äh, alati eelistanud väiksemaid panku, mille puhul ka kriisilahenduseks oli lihtsam. ja selles mõttes ma pean ütlema, et kahju on, et see pankade struktuurireformis ettepanek on tagasi võetud. mis tähendab seda, et just selles valguses on vaja saavutada märkimisväärne riskide vähendamine pangandussektoris, suuremad pangad peavad muutuma väiksemateks, ohutumateks, ja hoolega peab vaatama neid elemente, mille puhul komisjon läheb eemale Baseli standarditest ja sellist erandit tuleb lubada ainult siis, kui see manifesteerub positiivselt Euroopa majanduses kuidagi. ma olen nõus, et koormuse vähendamine väikeste pankade jaoks võib olla oluline, aga kui me räägime äh, G-siibidest, siis nende puhul on olukord teistsugune, meie meelest see nii-öelda too big to fail on probleem, millega tuleb tegeleda ja seda silmas pidades me loodame teha koostööd variraportööridega selleks, et eh, parandada komisjoni ettepanekut, kõigepealt finantsvõimenduse määr. siin me oleme nõus, eh, et G-siibide puhul on see määr liiga väike, OECD soovitas Äh, finantsvõimenduse määraks vähemalt viis protsenti, Euroopa Keskpank kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ütles et, et viis protsenti oleks kahekordselt, oleks kaks korda mõjukam kui äh, kolmeprotsendine määr. selles mõttes, et kui, kas tekitada olukord, kus pank ei suuda oma kohustust täita. nüüd äh, teatud erandeid me ei toeta, ma arvan, et me peaksime jääma äh, FSB soovituste juurde finantsvõimenduse juures raportööri neljaprotsendine eh, ettepanek ei ole piisavalt kõrge, aga me muidugi vaatame läbi ettepanekuid. nüüd kui rääkida TILAC-ist, siis eh, TILAC-i tuleb igasuguste eranditeta hakata rakendama, me ka leiame, et praegune TILAC-i määr ei pruugi olla piisav järgmise panganduskriisi mõjude vähendamiseks ja selles mõttes võiks TLAC-i järk-järgult suurendada. praegu on ainult kolmteist eh, suurt panka Euroopas, kes suudaks seda määr, määra täita, ülejäänud pangad eh, peavad lihtsalt MRL-i täitma samasugused standardid võivad olla vajalikud ka riigisiseste ja teiste süsteemselt oluliste pankade jaoks, sellepärast et eh, nende ebaõnnestumise mõju võib olla sama oluline kui GSIB-i puhul näiteks. artikkel üheksakümmend kaks, sinna soovitame OSCI-de SSI-de ja SIB-de eh, hõlmamist seal artiklist seitsekümmend kaks B lõiket kolm ja kuus on meie meelest midagi sellist, mille suhtes tuleb olla skeptiline, meie meelest kõik TLAC-i äh, kohustused peaksid olema äh, allutatud. kusjuures, kui äh, ei saa ka unustada, et seda kõike on võimalik kohtus edukalt valitseda, me saame aru äh, artiklis viis null üks B, mure suhtes, kuuskümmend üks protsenti ei pruugi olla piisav kõikide pankade jaoks ja pangad peaksid kasutama äh, sellist proportsionaalset skaleerimist ja see võiks toimuda kolme aasta jooksul. meil on suhteliselt palju reservatsioone muudatusettepanekute kuuskümmend neli kuni kaheksakümmend viis suhtes, tahaksime kuulda täiendavaid selgitusi raportöörilt selles mõttes, et miks selliseid muudatusi üldse vaja on. Äh, CRD kahe kohta ja suuniste kohta me ei ole veel veendunud, et see ei viiks järelevalvevolituste nõrgenemiseni. tegelikult siin antakse just diskretsiooniõigust juurde järelevalveasutustele, me oleme ka vastu sellele, et artikkel sada kolm eh, kapitalinõuete direktiiv neljas tahetakse kustutada. lõpetuseks oleme ka mures äh, artikli sada nelikümmend üks A eh, trigger pointide suhtes, eriti just eh, erandite suhtes, mis on lõikes kaks, aga ootan edasist koostööd, aitäh! suur tänu, Sven Kiigolt järgmisena. suur tänu, kõigepealt saksa keeles ja siis eh, pärast inglise keeles. Saksa keeles oskan lihtsamini öelda tänusõnad raportööridele, suur tänu teile selle raporti projekti eest, mida me laias laastus äh, toetame. suur tänu ka selle eest, et te üritasite äh, toetada meid ja et te põrmustasite selle sakslaste suhtes äh, kehtiva klišee, et me liigselt panustame tähtaegadele, nendest kinnipidamisele, see aitab meil ka siin Euroopas omavahel paremini lepistuda. nii et äh, suur tänu selle eest. ma arvan, et äh, me peame silmas pidama tasakaalu, et kümme aastat pärast kriisi, mis läks õigesti ja mis läks valesti panganduses Eh, täheldan suure huviga, et ka eelmise arutelu käigus erinevad fraktsioonid, erinevad parlamendisaadikud äh, on nagu poolehoidjad erineva kapitalismi poolele, isegi vasakpoolsete seas kapitalismi võib veel täiustada. rahvapartei võitleb samuti kapitalismi teatud aspektide poolt, sotsialistide perekonnal on väga kummaline suhtumine kapitalismi äh, ja selles suhtes sõltub äh, liikmesriigist ja konkreetsest parlamendis ja meie kohta ma räägin äh, hiljem. me näeme, et, et on suured riikidevahelised erisu-, erinevused, kuid raporti puhul me oleme igati nõus sellega, et meil on vaja nii ülespoole kui ka allapoole suunatud proportsionaalsust. ja see on ka raportööri põhiidee kui me räägime allapoole suunatud proportsionaalsusest, tahan lisada, et me, et me oleme mõningad äh, turuosalised üle koormanud aruandluskohustustega, erinevalt Briti kolleegist, ma ütleks, et see ei ole Saksa või äh, Suurbritannia probleem, kõik kaeblevad selle üle, et me oleme loonud reeglistiku, mis on üleliigne ja mis ei näita, et ta suurendab finantsstabiilsust. seega raportöör põhimõtteliselt ütleb, et me ei leevenda finantsstabiilsuse probleeme äh, kapitalimäärade või likvidi-, likviidsuse nõuetega ja ka kolleeg Karras rõhutas sama vaid me peaksime keskenduma sellele äh, koormusele ja me toetame seda mõtet. ma ainult arvan, et mõni, mõnedes küsimustes me võiksime veelgi kaugemale minna. Äh, mitmed osapooled on meile öelnud, et peamine probleem ei ole mitte see äh, absoluutne koormus, vaid sisseviidavate muudatuste kordumine. milleks seda teha, kui see ei ole hädaolukord, viivitamatu asi, et äh, iga ühe-kahe aasta tagant uusi aruandluskohustusi kehtestada, et äh, ettevõtjatel oleks võimalik kohaneda vastavate muudatustega. samuti leiame, et peaks olema selline äh, ühe akna süsteem aruandluses, mu kolleeg Karas viitas samuti sellele, erineva taseme pangandusjärelevalveasutused ja ka statistikaametid peaksid kooskõlastama omavahel väiksemate pankade aruandluskohustuste suhtes, et seda koormust veelgi vähendada. lisaks sellele me ei ole veendunud, et väikepangad mis, mida tavaliselt ei likvideerita või ei satu kriisilahenduse alusteks, äh, peaksid olema koormatud nende kriisilahenduskavade koostamise nõudega. me samuti leiame, et on piisav selle asemel, et luua keerulisi MREL nõudeid äh, kahju, äh, kahjumi katmiseks, võiks väiksemaid asutusi vabastada sellest, kui neil on lisakapitali olemas ja lõpuks me ei saanud aru sellest, miks väikeseid ja mittekeerulisi pankasid on vaja stimuleerida äh, energia ja tooraine tuletisinstrumentides nagu muudatustes seitsekümmend viis ja seitsekümmend kuus, me ootame selle suhtes täiendavaid selgitusi lisaks eelöeldule, kui me räägime ülespoole suunatud proportsionaalsusest, me nõustume proportööriga, et on vaja suurendada chipsitide puhul finantsvõimenduse määra. me peaksime tegutsema julgemalt selles osas ja samuti nõustume, et peaks olema kohustuslik ja järk-järguline äh, kauplemisportfelli äh, läbivaatamise nõude sisseviimine ja me peaksime arutama, et äh, äh, see on suund, millega me nõustume lisaks sellele tahan öelda, et me ei ole kindlad, kas see on oluline ja meil on tõsised kahtlused äh, kommertspankade ja sotsiaalasutuste kauplemisest ja, ja seetõttu, kas ei too kaasa usaldatavuse nii-öelda äh, hõõrumise selles valdkonnas me peaksime tegutsema ka ettevaatlikult, kui me kaldume kõrvale Baseli standarditesse TLAC-i eh, ähm, või finantsvõimenduse ja NSFR-i puhul. me peaksime kinni pidama rahvusvaheliselt kokku lepitud eh, normatiividest ja äh, siis me oleksime tugevamad. samuti me leiame, et pankade ähm, riskipositsioonid variipanganduse suhtes on sellised, mida tuleks piirata ja me peaksime arvestama ka äh, riskikontsentratsiooniga ja äh, riigivõlgade puhul seda selleks, et äh, tuvastada, milline on pankade ja valitsuste vaheline seos. paar sõna ka äh, erinevate toetuskoefitsientide kohta. me oleme igati nõus sellega, et pangad peaksid hindama kliimamuutustega kaasnevaid riske ja seda on oluline teha süsteemselt kõikide pankade poolt, et turg ja selles osas ma olen natuke kolleeg Karrasest erinev, et turud saaksid need riskid arvesse võtta ja sellega oleks tagatud ka suur läbipaistvus. teisalt suhtume skeptiliselt kõikidesse nendesse uutesse toetuskoefitsientidesse. probleem ei ole sellest, et turul ei oleks piisavalt kapital, kapitali on piisavalt, kuid riskid ei ole korralikult mõõdetavad ja mm, ma tean väga väheseid projekte taastuvenergia valdkonnas, mida ei rahastata Äh, kui äh, tasuvusrisk ei ole õige. vahendeid on piisavalt ja seetõttu me peaksime olema väga ettevaatlikud, kui me riski mõõdame ilma korralike tõenditeta, et määrata, kas asi on riskantne või mitte. me peaksime mõtlema, kas me ei peaks rohkem mõtlema selle peale, äh, kui tegime sotsiaalmajandusega või jaehüpoteeklaenudega, nagu te välja pakute. oht seisneb selles et kui me koormame üle riski mõõtmise ja kapitali maksustamise, lähtudes headest kavatsustest, võime lõpuks jääda siiski kaotajaks. sest need koefitsiendid on juba meie õiguses ja seda heal põhjusel. kui me soovime rohkem investeeringuid rohemajandusse, siis ärgem ajagem neid segamini usaldatavusnõuetega, kasutagem teisi vahendeid meie käsutuses ja ma usun, et see ei ole ennatlik teguviis ja me toetame nende kasutamist. ja lõpetuseks tahan öelda, et, et Euroopa Keskpank on korduvalt äh, pöördunud meie poole viimasena, et me loobuksime riiklikest äh, kaalutlusõigustest. kahjuks äh, sellest on vähe juttu komisjoni dokumendis ja ka väga vähe raportööri tekstis me tahaksime siiski arvestada äh, Euroopa Keskpanga soovitusi selles valdkonnas tõsiselt ja esitada ka vastavad muudatused. ja tegelikult see hüpoteeklaenude toetuskoefitsient on juba Baseli äh, kokkuleppes sees. Marko Vali. tänan, esimees. ka mina tahaksin alustada raportöödi kiitmisega suurepäraselt läbi viidud töö puhul. kuigi võib-olla me ei jaga kõiki tema seisukohti. ma loodan, et me kasutame ära jõuluvaheaega äh, nende erisuste lahendamiseks, neid on kuskil kümme protsenti, äh, kuid paar olulist meedet sest eh, see on eeskiri, mis hakkab eh, kohaldama kogu pangandussüsteemil. ja kuigi me liigume Pangandusliidu poole, on need eeskirjad veel harmoneerimata ja seetõttu on tekkinud asümmeetria erinevate pangandussüsteemide vahel Euroopas. mõte eh, üle kasutusele võtta uued eeskirjad ilma nende mõju hindamiseta võib äh, kaasa tuua tasakaalustamatuse juba nendes riikides, mida on kriis räsinud. näiteks Itaalias on pangandussüsteem, äh, mis on, äh, tõsiselt toetub krediidi andmisega reaalmajandusele ja mul on hea meel, et raportöör on püüdnud neid vajadusi arvestada ja ka seda tasakaalustamatust, mis on tekkinud seoses uute nõuetega krediidi andmisele. samuti on oluline stimuleerida äh, finantsriski paremat hindamist, äh, kapitaliriski väljaarvutamist pankade poolt, see on oluline. vastasel juhul äh, järgmise kriisi puhul hakkavad kõik jälle maksma selle kriisi eest. me pooldame ka finantsvõimenduse määrasid äh, globaalsete süsteemsete äh, pankade puhul. Äh, komisjon pakub kolm protsenti, raportöör neli, meie pakuksime lausa viis välja, kuid ma loodan, et selles osas jõuame kokkuleppele. me samuti lõp-, nõustume nende eranditega, mida antakse Uh, usaldusnormatiivide kohaldamisel, kuid me ei taha, et laenu andmine kannataks uh,. Äh, äh, finantssektor ei ole ainukene äh, tootmisvaldkond meil, kapitaliturul loovad palju võimalusi väga paljudele inimestele. kuid kui me räägime likviidsusest, siis meil on kakskümmend triljonit dollarit likviidsete varadena. seega me peaksime hakkama tegelema meie nende mullidega ja on vaja vältida finantsturgude liigset laienemist, kuid samas kaitsta krediidi andmist kuna see on ainukene nagu ka hapnik meie majandusele, meil on vaja ka rangemaid usaldatusnormatiive, eriti tuletusinstrumentide puhul ja me igati toetame ettepanekuid eh, toetuste kohta, eh, viiteid eh, riigivõlakirjadega seotud riskidele vastavalt eelmisel nädalal Baselis toimunud kohtumise tulemusi põhimõte viissada seitse, me nõustume, et äh, seda riigivõlakirjade riski puhul on vaja teatud nõudeid, äh, sest äh, see võib kaasa tuua suurt tasakaalustamatus ja mõjuta kohutavalt pankasid. kui me räägime nendest nõudeõiguste teisendamisest, millesse võidakse kaasata ka hoiustajad. suurepärane ettepanek. mis? Eh, kuid me ei tohiks liigselt likviidsust suurendada äh, madala hinnaga eh, MRL-i alusel. väga paljud hoiustajad oleksid huvitatud teatud toodete ostmises, kuid me teame, et on viis-kuus suuremat, kes pistavad need oma taskusse, seetõttu on oluline, et pankasid ei sunnita kandma suuri kahjusid üldised krediidinõuded äh, tasustamise ja pensionikvootide kohta on vaja tõsiseid tagatisi. ja samuti on vaja tagada, et äh, VKE-d, kes soovivad midagi osta või eluasemeostjad, saaksid ka laenu ja ma loodan, et parlament leiab lahenduse ka nendele väikeinvestoritele. kui me räägime taristust nõudeid on küll äh, nõrgendatud, kuid tuleb tagada investeeringud jätkusuutlikusse taristusse, me ei peaks kasutama pangandus- ja finantssektorit, et investeerida näiteks kivisöö tootmisesse. näiteks ja lõpuks tasustamispoliitika meie arvates on oluline tagada sajaprotsendiline ähm, juhtkonna tasustamise poliitika. Äh, me peame tegelema nende preemiatega ja moraalse mõjuga, kui nendele juhtidele makstakse väga suuri summasid ja ma loodan, et järgmistel koosolekutel äh, äh, me arutame jõuluvaheajal kogutud mõtteid ja me peame ära ootama ka läbirääkimiste tulemused ja esimees katkestab sõnavõtjad. me peame otsad kokku tõmbama ähm,. vaba mikrofon ja nüüd äh, Pervanš Peres, poolteist minutit. väga kena, ma olen siin oodanud kolm tundi ja ma loodan, et mulle äh, nüüd antakse ainult võimalus rääkida poolteist minutit. kuna tõlgid on kohal äh,, raportöör ütles kohe algusest peale, et et seadusandluse all on ajendanud erisused liikmesriikide süsteemide vahel. kuid Pangandusliidu loomisel on teatud edu saavutatud ja nüüd pangandusmaastik on muutunud, eksisteerivad riiklikud süsteemid samaaegselt ja samas tuleb arvestada, milline on Euroopa läbirääkijate positsioon rahvusvahelistel läbirääkimistel me ei peaks riske hindama ettevõtete suuruselt lähtuvalt, vaid aktiivkuludest lähtuvalt. see kehtib kindlustuste osas, kas seda saab üle kanda pankadele? see on üks olulisemaid faktoreid, millega me peaaegu, praegu peame arvestama seetõttu me üritame nüüd juba ette etteruttavalt äh, tegutseda, aga samas see võib kaasa tuua selle, et me töötame välja liiga palju äh, bürokraatiat ettevõtetele ja see vähendab nende konkurentsivõimet. seega oleme me silmitsi väga raske ülesandega ja veel äh, paar-kolm mõtet minu poolt, kõigepealt proportsionaalsusest ei saa öelda, nii nagu seda ütles Sven Kiigold, et me ei soovi riiklikke optsioone, aga me soovime proportsionaalsust laiendada nii palju, et meil äh, oleks äh, erinevad süsteemid lähtuvalt riigi suurusest ja krediidiinstitutsioonide eripärast ja mis puudutab nüüd äh, rohelisi ettevõtteid ja majandust, siis me peame seal ka leidma ühtse sõnastuse, see ei äh, tulnud ju äh, sisse komisjoni ettepanekus, vaid teilt, äh, härra raportöör, ja sellele tuleb ka loovalt läheneda. ja kolmandaks, kahjuks aega on nii vähe, et ma rohkem ei saa öelda. me räägime tururiskidest ja te teate, et mina olen sellel arvamusel, et meie seadusandjana ei saa lubada seda, et äh, me teatud standardite osas rutame ette ja siis see kõik mõjutab kontraproduktiivselt meie kodanikke, eriti kui meil rahvusvahelist kokkulepet veel ei ole, me ootame komisjonilt veel palju, suur tänu äh, teile töö eest ja meil on väga palju teha. Merci, monsieur le president, je voudrais moi aussi remercier euh, tänan, esimees, ka mina tahaksin euh, tänada raportööri äh, tehtud töö eest ja neli lühikest märkust minu poolt. mis äh, puudutab äh, kapitali ja likviidsuse erandit piiriülestele pankadele, ma arvan, et me võime minna kaugemale sellest, mida ütles raportöör, ehk siis me ei või sellest kaugemale minna, korrigeerib äh, end kõneleja mis puudutab nüüd äh, proportsionaalsust, äh, siis me peaksime keskenduma aruandlusele ja aruandluskohustust sisse viies ei tohi lubada seda, et äh, proportsionaalsus toob endaga kaasa killustumise. nüüd Baseli standardid ja FSB rakendamine, me peame vältima äh, Euroopa Liidus äh, üleliigsete äh, nõuete kehtestamist äh, tuleb vältida NSFR-i ja TELAK-iga kaasnevat teatud võlakvooti. mõned eelkõnelejad ka juba ütlesid, et me ei pea tegutsema siin ülepeakaela Baseli komisjon alles eelmisel nädalal äh, toonitas, et äh, kõik need elemendid tuleb veel põhjalikult üle vaadata, suur tänu minu poolt. kahjuks äh, meie aeg saab läbi, tõlge härra Simonile annan uuesti sõna, ma vabandan, aga nii see on. ja, ja lühidalt. austatud kolleegid kõigepealt äh, kolleeg Iigoldile. ma võtsin endale nii palju aega ja seetõttu meil ongi täna siin selline arutelu, mis ei ole vastuoluline. siin äh, käsitleti küsimusi äh, kriitiliselt, mis on tõesti uued, aga siiski näidati konstruktiivset tahet jõuda ühistele lahendustele. igal juhul on mul hea meel näha, et äh, täna meil on paljudes punktides juba kokkulepe olemas ja me peaksime nüüd äh, oma assistentide abil koostöös äh, töötama konsensuslike lahenduste poole komisjonis ja ma usun, et täna me panime sellisele tööle hea aluse. ja lühidalt äh, veel sisuliste punktide kohta. ühesõnaga, jah, tõesti, kliimariskide äh, osas on meil erinevusi, ähm, green financing, äh, soov, seda me soovime edendada sotsiaalset ettevõtlust samuti, aga nende punktide puhul me ei ole öelnud, et siin on tegemist vähem riskantse lähenemisega, me soovime edendada neid valdkondi, soovime edendada avalikku infrastruktuuri ja me soovime sealt sisse viia teatavaid soodustusi ja green financing äh, vajab äh, põhjalikku kaalumist. loomulikult äh, on siin äh, vaja tagada klientidele soodsamad krediidid. mõelgem näiteks kinnisvaraarendusele. oleks kena, kui me tõesti liiguksime selliste valdkondade finantsiliselt soodustamise suunas. nüüd tulles tagasi Itaalia juurde, siis teie tõesti omate ühte erilist laenu liiki, kus teatud tulu läheb otse pangale ja ta saab väga soodsate intressidega võlga. see on teatud eriline laenuliik. ja seda võib ka kindlasti tulevikus veel põhjalikumalt arutada. ühesõnaga, ma tänan teid arutelude eest, me tuleme tulevikus veel nende teemade juurde kindlasti tagasi ja siis äh, töötame edasi juba enne muudatusettepanekute saamist, pärast muudatusettepanekute saamist ja loodetavasti jõuame ka nõukoguga selles äh, küsimuses kokkuleppele ja loomulikult suur tänu variraportööridele senise tehtud äh, hea töö eest. aitäh ka tõlkidele, ütleb härra esimees, nende paindlikkuse eest veel väga põgusalt. muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne viies jaanuar seoses CRR kahega, kahekümne kuuest CRD neljaga ja kahekümne neljas jaanuar CRD ja CRMR failide kontekstis. muudatusettepanekuid saadetakse läbi kahekümne esimesel, kahekümne teisel veebruaril, aitäh, järgmine koosolek neljapäev, üheteistkümnes jaanuar kell üheksa hommikul, häid jõule ja head vana aastale!